härra äh,, proua Roodusti raport kalalaevastike haldamine äärepoolsemates piirkondades äh,. organisatsiooniline küsimus ei. proua Roodust on meie raportöör, palun aitäh, lugupeetud daamid ja härrad Äh, aitäh, härra president, tegemist on algatusraportiga ja Euroopa Parlament tahab sellega esitada ühe küsimuse või tuua tähelepanu ühele regioonile ma arvan, et äh, see äh, algatusraport, mis käsitleb kalalaevastiku haldamist äärepoolsemates piirkondades, seal on see eesmärk ka saavutatud. siin räägitakse, kuidas paremini äh, koguda andmeid, mis puudutab näiteks kalavarude olukorda, mis puudutab aga reguleerimata, teavitamata kalapüügi reguleerimist, siis selles valdkonnas on paremaid kor-, kontrolle. raport näeb ette aktiivseid meetmeid järelevalveks Äh, kuidas teha äh, järelevalvet koos naaberriikidega, äh, kes on sõlminud juba säästliku kalapüügi kokkulepud me peame arvestama äärepoolsemate piirkondade huvidega, samuti nende piirko-, piirkondadega, kus kalu lossitakse, me peame arvestama töökohtadega, mis selles sektoris luuakse. komisjon on palunud äh, Äh, või komisjon on välja töötanud teatud äh, rahastamisvahendid, mis on mõeldud äh, just nimelt ka nendele piirkondadele. me teeme samuti ettepaneku et tõsta seda abisummat, mis antakse mootorite uuendamiseks ja siinkohal tahaksin ma mainida, et Euroopa Merendus- ja Kalandusfond Äh, näeb äh, ette just nimelt sellised tasakaalustavad kulud äh, ning samuti on äärmiselt oluline abid suurendada teistele valdkondadele nendes piirkondades liikmesriikides ja nende, need liikmesriigid, millel on äärepoolsemaid piirkondi, nõuavad, et peetakse kinni ka riigiabi miinimumreeglitest, neid tuleb paremini kasutada Euroopa erinevad investeerimisvahendid peaksid samuti olema paremini kasutatavad. raport sisaldab terve rea eh, meetmeid, kuidas saaks paremini ära kasutada kalapüügi potentsiaali nendes piirkondades. Eh, mõned eh, ettepanekud näiteks näevad ette e-, erandeid nendele piirkondadele Eh, see on eh, täienduseks siis sellele, mis raportis on ja räägiksin nüüd natukene ka muudatusettepanekust, sellepärast et mõned on esindatud, eh, näiteks laevaehituseks avaliku toetuse andmine mina nimetan, leian, et need ettepanekud tuleks tagasi lükata. täiskogul esindatavad muudatusettepanekud peavad olema sellised, mis toetavad ühise kalanduspoliitika raames seatud püügikoormuse eesmärke. ja ma leian ka, et uute ja uute uue, uute laevadega vanade asendamine on juba täna võimalik, selleks on olemas raha ja Euroopa Liidu toimimislepingu artikkel kolmsada nelikümmend üheksa näeb seda e-, ette. artikkel kolmsada nelikümmend üheksa saaks olla aluseks spetsiaalsetele meetmetele äärepoolsemates piirkondades ja need erimeetmed peavad olema niimoodi kujundatud, et nad ühtse poliitika sidusust ja ühtsust ei õõnestaks. ühtne kalanduspoliitika Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ei luba äh, avalikku rahastamist uute laevade ehitamiseks. selleks, äh, selleks tuleks muuta äh, Merendus- ja Kalandusfondi artiklit üksteist ma arvan, et raha Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames juba on olema, tegelikult olemas selleks otstarbeks me peame kasutama vahendeid kooskõlas ähm, Euroopa vahenditega ja samuti arvestama WTO reegleid, mis keelavad kalandussektori subsideerimise äh, äh, kui me hakkaksime siin midagi muud tegema, siis me lihtsalt avaksime Pandora laeka ja Äh, sellega muudaks, muutuks olukord ka teistes kalakorra, äh, kalapüügipiirkondades ja siis hakkaksid ka teised piirkonnad nõudma äh, täiendavaid rahalisi vahendeid. aitäh, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna volinik Oettinger, palun. lugupeetud president, daamid ja härrad, lugupeetud saadikud komisjoni poole pealt eh, tahaksin ma parlamenti ja raportööri proua Roodustit ja tema meeskonda eh, selle äärmiselt eh, asjatundliku raporti eest koostamises tänada. mina ise ei ole spetsialist, aga ma olen selle raporti läbi lugenud ja sellest üht-teist Eh, õppinud ja ma tean, et eh, kalandussektor on eh, sektor, mis on raskustes äärepoolsemates piirkondades ja siin selles raportis pakutakse välja täiesti konkreetsed meetmed, kuidas probleemidele läheneda ja kuidas seda kalandussektorit stabiliseerida. me oleme nõus ja ka komisjonis ise tegeleme sellega, et nendes piirkondades on eritingimused ja need nõuavad erilisi lahendusi. ja e, ühise kalanduspoliitika uue läbivaatamisega, e, samuti meie ühiste rahastamisvahendite uuesti läbivaatamisega, näiteks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi läbivaatamisega e, Äh, on meil vaja mõelda just nimelt olulistele tulevastele sammudele ja lähenemisviisidele. ja järgmises eelarves äh, ja veelgi enam äh, järgmises finantsraamistikus me siis nendele meetmetele ka teie ettepanekute alusel läheneme ja üritame neid täiendavalt parandada. Need meetmed on e, siis e, regionaliseerumine, mida te siin ette näete, siis e, konkreetne nõukogu, samuti meetmed, mis on suunatud väikelaevastikele, väikesemahuline rahaline abi, kulude tasakaalustamine, kui mainida ainult mõningaid nendest ettepanekutest meie e, e, peame tege-, e, vaatama ka, mida teevad ametkonnad kohalikul ja regionaalsel tasandil, see on meie ühine ülesanne, seda me peame tegema nii Euroopa tasandil, aga ka riiklikud ametiasutused ja regionaalsed asutused peavad olema sellesse kaasatud. Regionaalse ja riiklike asutuste kaasamine on äärmiselt oluline komisjon on välja pakkunud uue raamistuse eh, eh, teaduslikuks lähenemiseks just nimelt nendes äärepoolsemates piirkondades, eh, aga nende ettepanekute ellurakendamine on suurel määral juba liikmesriikide õlul, samuti teadusasutuste õlul, kes peavad liikmesriike abistama ning samuti ettevõtetel, kes kalandusega tegelevad minu arvates on see raport väga heaks aluseks me toetame seda kenasti ning ehm, komisjonis pädevad ametkonnad tegelevad sellega ja minu kolleegid kindlasti ehm, on valmis dialoogiks teiega, proua Roodust ja teie kolleegidega, aitäh. aitäh, aitäh, volinik. ja nüüd ehm, Regionaalarengu Komisjoni nimel saab sõna härra Omar Žee mis ülepüügist te räägite äärepoolsemates piirkondades? India ookeani piirkonnast, kust mina tulen, on null koma kuusteist protsenti see eh, püügikoormus kogu püügikoormusest eh, niisiis ligemale kui kakssada, viissada tonni püütakse nendest äh, ookeanidest välja siis äh, Euroopa laevade poolt, rahvusvaheliste laevade poolt, selles seisneb ebaõiglus. ja äh, seda tuleks muuta ja seetõttu me nõuame ja täiesti mõistlikult, Te teate, et tuleb täielikult austada jätkusuutlikkuse põhimõtteid, eh, mis sisalduvad kalanduspoliitikas ja regionaalkomisjoni raportis. kallid kolleegid, homme eh, ma ei taha siin mingit valede kampaaniat eh, käitugem siiralt ja toetagem äärepoolsemaid piirkondi selleks, et kala välispüük saaks anda oma panuse nende äh, piirkondade arengusse, aitäh. aitäh. järgmisena saab sõna äh, kolleeg Monteiro de Aguiar, palun. aitäh me kõik saame, kuivõrd äh, oluline on äh, kalapüük äärepoolsemates äh, piirkondades, kui oluline see on sealsele majandusele. Äh, kohalik poliitika vajab Euroopa vahendite toetust. samamoodi tuleks toetada kalandust, nagu on siiani toetatud põllumajandust, meil on vaja sotsiaalsemat Euroopat, Euroopat, mis austab rohkem aluslepinguid. muidu me ei suuda täita neid kohustusi, mis meil on Euroopa kodanike ees me peame ta-, kaitsma just kalandust äärepoolsemates piirkondades me peame arvestama kalanduspoliitika juures konkreetsete tingimustega, mis nendes piirkondades val-, valitsevad, peame arvestama sealse mere ökosüsteemidega ja seetõttu eh, need era-, kodanikud, kes meil siia on valinud, ootavad, et me midagi teeksime, aitäh! aitäh! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Serrao Santos ka mina tahaksin avaldada tunnustust raportöörile proua Roodustile tehtud töö eest. äärepoolsemad piirkonnad on erilised piirkonnad ja seetõttu tuleks neid abistada, tuginedes Euroopa Liidu äh, toimimise lepingu vastavatele artiklitele. ja ma arvan, et meil on vaja diferentseeritud rahastamisvahendeid nendele piirkondadele Eh, selleks, et sealsed kalurid saaksid oma laevu uuendada ja eh, me oleme esitanud muudatusettepaneku, eh, mis seda võimaldaks. me peame arvestama selle, nendes kaugetes piirkondades elavate kaluritega oma poliitikas, neil on vaja avaliku sektori abi innovatsiooniks ja laevastiku uuendamiseks ja ehm, praegu eh, piirang ei ole kiidetud heaks ei nõukogu ega komisjoni poolt. aitäh ja nüüd ECR fraktsiooni nimel proua Tomasic, aitäh. Eh, president, äärepoolsemad piirkonnad eh, pärivad erilist tähelepanu kõikides Euroopa Liidu poliitikates, sest et nad on väga isoleeritud ja nad on seetõttu ülejäänud Euroopa Liiduga ebasoodsas olukorras ma tahaksin juhtida tähelepanu eh, sellistele eh, piirkondadele ka teistes liikmesriikides, näiteks saared, Horvaatia saarte elanike eh, olukord ei ole väga erinev äärepoolsemate piirkondade Äh, olukorrast. ma kutsuksin komisjoni üles määrust muutma selleks, et saare elanikud saaksid kasutada oma traditsioonilist äh, kalapüügiviise eneseelatamiseks. ma arvan, et komisjon peaks suurend-, suu-, võtma aluseks parlamendi suunised sellest. ja nüüd proua Bilbao Barandika ALDE fraktsiooni nimel, aitäh see raport, mis käsitleb kalapüüki äärepoolsemates piirkondades, on üks selline võimalus, kus me saame sõnad teha tegudeks, olla osavõtlikud ja näidata üles empaatiavõimet eh, nende organisatsioonide suhtes, eh, kes kaitsevad, eh, kes seostavad võib-olla kalapüüki rünnakuga keskkonna vastu ma olen näiteks kuulnud, et Kanaari saartel kalurid äh, kõnelevad äh, meredest ja ookeanidest väga suure äh, osavõtlikkuse ja sümpaatiaga ja ma loodan, et nad tõesti saavad Euroopalt raha oma laevastiku toetuseks me tahaksime paru-, parandada nende ohutust ja töötingimusi, asi ei ole ainult töös, me tahaksime, et neil oleksid energiatõhusamad, vähem saastavad, kaasaegsemad laevad see äh, aitaks äh, neid äh, ning me ei soovi, et me seaksime ohtu Äh, nende uute laevade kasutusele võtmine ja meil oleks äh, tõesti vaja ka uurida, kuidas mõjutab harrastuskalapüük seda piirkonda. Äh, seda on see kalandussektor pidevalt nõudnud, eriti nendes piirkondades, kus on palju turiste. meil on vaja rohkem infot just nimelt harrastuskalapüügi kohta, sellepärast et see avaldab üha rohkem survet traditsioonilistele kalapüügile. aitäh täpselt täpselt poolteist minutit ja nüüd härra Pereira kuue fraktsiooni nimel. aitäh! ma saan aru, et ühine, ühine kalanduspoliitika ei arvesta äärepoolsemate äh, äh, alade spetsiifiliste vajadustega äh, ja see, mida me praegu astume, on positiivne samm, me nõuame seaduste muutmist, et vigu parandada Ehm, me tahaksime luua eh, uusi eh, võimalusi kalapüügiks, me oleme nende võimaluste eest pikka aega võimanu-, võidelnud. Eh, nendel regioonid on silmitsi pidevate takistustega. Neil ei ole võimalik seetõttu saada vahendeid oma laevastiku uuendamiseks ja seetõttu me toetame seda muudatusettepanekut, mis on esitatud, mis on äärmiselt mõõdukas ja kaalutud. me Äh, jätkame äh, selle eest, et laiendatakse majandusvööndeid äh, sajast miilist siis kahesaja miilini. ja me toetame neid meetmeid, mis on mõeldud just nimelt väiksemahulise kalapüügi toetuseks ja samuti toetame ka keskkonna jätkusuutlikke arengumeetmeid, aitäh! järgmisena proua Kodinson ähm,. Äh, kalapüügilaevastikud vananevad äärepoolsemates piirkondades ähm, ja turvalisuse kaalutlusel äh, äh, neid laevu ei saa kasutatud. legaalne kalapüük ähm, on hukkumas ja sellel ajal, kui Euroopa Liit ei taha rahastada Euroopa Mere- ja Kalandusfondist neid vahendeid, ei saa enam äh, sealsetes piirkondades kalavoogi, kalapüügivõimekust arendada. proua äh, Rodusti raport ei, äh, seab selle keelu kahtluse alla ja mina seetõttu toetan muudatusettepanekut, mis on esitatud Äh, Guajanas näiteks viiskümmend protsenti äh, kala, äh, kalapüüki on just selline ja sellest sõltuvad töökohad. väga oluline on, et arvendataks majandust nendes unustatud piirkondades ja just nimelt jätkusuutliku kalapüügi läbi, aitäh. aitäh. ja nüüd saavad sõna saadikud, kes võtavad nime iseenda nimel ja proua Gabriel, mina olen pärit Kanaari saartelt ja mul on väga hea meel kõnelda eh, just nimelt kalapüügist äärepoolsemates piirkondades. me sooviksime, et me kasutaksime paremini Äh, ära äh, selle piirkonna elanike potentsiaali, et me saaksime kaasata rohkem noori inimesi sellesse sektorisse. me peaksime arvestama äärepoolsemate piirkondade iseloomulike tunnustega, aga praegu kehtivad väga ranged tingimused äh, rahastamise saamiseks selleks see, mida inimesed äh, räägivad, ei ole tõsi, seda raha ei ole vaja selleks, et inimesed saaksid rohkem kala püüda äh, vaid et nad saaksid kala püüda seal, kus teised laevad äh, kala püüavad, jutt ei käi saja miili tsoonist. kuidas nad saavad minna avamerele oma vanade paatidega, kui neil ei ole korralikku kindlustust isegi paatidel, sest kindlustusfirmad ei taha neid kindlustada, sellel ei ole ju mingit mõtet me ei taha lihtsalt anda rohkem raha laevastikule ilma igasuguseid piiranguid kehtestamata. me räägime teatud ähm, piirangutest, mis kehtivad nende kaluritele, kes selles piirkonnas äh, püüavad, nii et, et palun lugege seda muudatusettepanekut hoolikalt. Äh, lõpetame siin äh, see liialdamine me ei tohiks töötada nende kalurite vastu, lugege seda muudatusettepanekut, siis näete, et see, mis siin räägitakse, ei vasta tõele. ja äh, lõpetuseks proua Toma, palun. aitäh, lugupeetud äh, president, kallid, äh, kallis volinik, kallid kolleegid. äärepoolsemad piirkonnad on kriisis ja seisavad silmitsi suurte väljakutsetega kalapüügiõigusi on kõikjal piisakud ja e, mõningatel juhtudel kolmandad riigid kasutavad Euroopa Liidu ressursse Euroopa äärepoolsemad piirkonnad on erandlikud, nad on kaugel, seal on suur vaesus, kõigega kaasnevad suured kulud ja siiamaani seda ei ole kalanduse puhul arenda-, asu-, kasutatud, näiteks äh, laevastike uuendamise puhul äh, äh, kaluritel seal on vananenud laevad, seadmed ja eh, seetõttu kaluritel ei ole võimalik ennast ela, elatada rannikulähedasest kalapüügist, nad on sunnitud eh, riskima eh, ja seetõttu on, on oluline, et me seda teemat siin täiskogul arutame. me ei taha suurendada püügivõis-, võistli-, võimekust, me suurendame äh, keskkonnanõudeid, aga kallid kolleegid, ma palun, oleks solidaarsed, ärgem allugem desinformatsioonile, aitäh! aitäh ja alustame nüüd vaba mikrofoniga. ja härra Kuun kõigepealt äh, lugupeetud president, kallis komisjon, ma toetan juba seda, mida eelkõnelejad ütlesid. kõikides aruteludes sõltumata sellel, millisest piirkonnast me räägime, äh, kui me räägime äh, kalapüügist, siis me räägime, et tuleb toetada just nimelt väike, väiksemahalist kalapüüki ja nüüd on üks olukord, kus me tõesti saame tegutseda aktiivselt, ilma et püügikoormus suureneks ja on äh, mere- ja kalandusfondi raames võimalik, et me selliseid meetmeid kahe, kaasame aga ähm, ähm, me räägime siin praegu väikestest äh, laevadest, mille mootori võimsus on väike, aga me peaksime võimaldama neil äh, püüda kala seal, kus on parem saak, praegu ei ole see võimalik see äh, äh, äh, tegemist on ju sellise piirkonnaga, kus ei toimu mingit konkurentsi moonutamist kalapüügi vallal. näed, et ma arvan, et me, miks meil siin on mingeid toetustega probleeme, sellest ma üleüldse aru ei saa. me peame kontrollima ja vaatama, kuidas on võimalik sellist väiksemahulist kalapüüki rahastada ja sellises valdkonnas võiks kasutada ka riiklikku raha, mitte ainult Euroopa raha Ehm, me eh, pea, tahame anda eh, väikekaluritele Euroopas sellist eh, signaali, siis peame seda tegema. aitäh. ja järgmisena härra Lopes Aguiar lugupeetud president, mina tahtsin võtta sõna selleks, et toetada meie raportööri proua Roodustit, ma olen pärit Kanaari saartelt, nii et, et olen ise sellest äärepoolsemast piirkonnast päri Eh, pärit. Need on ainsad eh, piirkonnad, mida mainitakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artlis kolmsada nelikümmend üheksa eh, ja nende puhul kehtib palju erandeid, mitte ainult esmaste õigusaktidega, vaid ka teisteste õigusaktide vallas ja see aitab kaitsta ka Kalaari saartel, nii et, et erakorrali-, erilist abi on võimalik anda vananenud laevade uuendamiseks ja selleks, et parandada selle laevastiku ohutus- ja julgeolekutingimusi ja ka keskkonnatingimusi selleks, et me ei saaks kasutada enam saastavaid kütuseid ja et me saaksime luua võimalusi tulevikuks. me ei räägi siin äh, Äh, ammendavate kalavarude veelgi suuremast püüdmisest, me räägime äh, kalapüügist äh, keskkonna säästlikult. kala püüavad inimesed, kes neist tõesti hoo-, hoolivad ja seda tehakse kõige ebasoodsamates ja kaugemates piirkondades. aitäh. härra Marjas järgmisena. aitäh, president äärepoolsemad piirkonnad äh, peavad tõesti pälvima parlamendi ja Euroopa Liidu tähelepanu. me võiksime vaadata ka Vahemerd, kus on palju probleeme. artikkel kolmsada nelikümmend üheksa äh, räägib Äh, ka väikestest saartest, nii et, et võib-olla võiks vaadata ka väikeseid Kreeka saari. Äh, nad äh, on samuti keerulise geograafilise olukorraga, asuvad kaugel mandriast. nii et, et Vahemere jaoks Kreeka puhul meil on vaja sätteid, mis puudutavad rannakalapüügi direktiivi. meil on vaja seda muuta niimoodi, et me saaksime kaasa aidata laevastiku kaasajastamisele et meil oleksid positiivsed meetmed, mis toetavad kalapüüki ja et meil oleks ühtse kalapüü-, kalanduspoliitika raames sobiv ähm, režiim ähm, meil on vaja kasutada riigi vahendeid, aga ka Euroopa vahendeid ja ma tahaksin, et volinik Oettinger selle teemaga tulevikus tegeleks. aitäh ja härra Jakovtšitš järgmisena, palun. lugupeetud esimees. üks äh, oluline tunnus on selle kõige juures. kõige selle juures, mis puudutab kalalaevastiku haldamist äärepoolsemates piirkondades. Äh, see tunnus viitab sellele, et me peaksime olema mõistlikud ja peaksime aru, arvestama sealsete eripäradega kas jutt on saartest Atlandi ookeanis või India ookeanis. Need piirkonnad on juba isekeskis erinevad ja nad on erinevad ka kõigest, mis asub Euroopa Liidus. loomulikult me võime rääkida ka Vahemere saartest, millel on oma eripära. aga praegu peaksime keskenduma siiski nendele, kes kogevad Euroopa Liitu võib-olla teistmoodi kui meie, meie, kes siin mandril elame me peame hoolitsema selle eest, et kalanduspoliitika ja teised poliitikad on omavahel kooskõlas. aitäh ja viimasena saab sõna härra Caputo, palun. aitäh. selles raportis, mille üle me homme hääletame, rõhutab parlament, kui oluline on, et äärepoolsemad piirkonnad saaksid oma laevastikku kaasajastada ja uuendada ja suurendada nende turvalisust selles piirkonnas on praegu paljudel kaluritel raske saada kindlustust oma laevadele ja seetõttu on väga oluline, et me saaksime kasutada riiklikku ja Euroopa Liidu raha laevastiku toetamiseks nendes kaugetes piirkondades ja ka nende püügikoormustega, mida me oleme seadnud, me peame suurendama mitte üksnes laevastiku turvalisust, vaid ka keskkonnastandardite austamist ja me peame osutama toetust ähm, äh, ka tulevase ühtse kalapõnduspoliitika raames. Ähm, meil on vaja ka mm, äh, arvestada kliimamuutuste mõjuga seejuures. kõik vahendid, mis tulevikus välja pakutakse, peaksid tagama jätkusuutliku kalapüügi ja äh, korraliku kalavarude taseme see on äärmiselt oluline ja sellega on arutelu lõppenud ja nüüd annan sõna äh, veel kord raportöörile, palun. aitäh, president, kallid kolleegid. ma tean, et mõnedes piirkondades on olukord sarnane nagu äärepoolsemates piirkondades ja seetõttu ma hakkasingi selle raportiga tegema. Eh, jah, eh, need eh, Äh, tingimused, mis äärepoolsemates piirkondades kalapüügiks on, ei ole Euroopa mandriosaga võrreldavad ja seetõttu äh, peaks äh, ette nägema ka erandid nendele piirkondadele ja nende eranditega tuleb arvestada. ma olen raportis juhtinud tähelepanu veel teistele eranditele, kus olukorda saaks parandavaks teha Äh, siin väidetakse, et uued laevad on valu, äh, äh, vajalikud selleks, et kalavarusid kaitsta ja et ära hoida keskkonna saastamist. mina olen öelda, et laeva vete saastamine pestitsiididega leiab niikuinii juba aset Äh, kalapüügi, kalavarud selles piirkonnas on rikkalikud, jah, seda ma usun, ähm, aga äh, rahvusvahelise äh, kalandusteadustehnika ja majanduskomisjoni, komitee raportis öeldakse, et olukord ei ole siiski nii hea, et seal võiks Äh, piiramatult püüda, nii et, et me peame ka bioloogiliste andmetega äh, arvestama ja andmeid on meil vaja, andmete kogumist on vaja parandada, see on kirjas ka raportis ja me peame kaaluma ka seda, kas uue avaliku rahaga äh, uute laevade esindamisest tulevikus kasvada ja ma tahaksin saada vastust ühele küsimusele, see on tegelikult, tegelikult on see retooriline küsimus Äh, äh, need saadikud, kes oma allkirja andsid muudatusettepanekule ja kes ei ole äh, pärit äärepoolsemates piirkondades, kuidas te selgitate omavalitsejatele, et te nõuate avalikest vahenditest uute laevade rahastamist äärepoolsemates piirkondades, aga mitte teie oma piirkondades? minule näib küll, et siin me avame praegu Pandora laeka, kui mõnedel on õigus eh, uute laevade ehitamiseks kasutada Euroopa Liidu eh, vahendamist, kas ka mujal on laevu, mis on kolmkümmend, nelikümmend aastat vaja ja mille jaoks oleks samuti avaliku sektori raha vaja ja seetõttu eh, ma arvan, et muudatusettepanek homme tuleks tagasi lükata. aitäh